kaasatud sisejulgeolekustrateegia rakendamisesse ja, ja ootan huviga koostööd teiega selles küsimuses ka edaspidi, suur tänu, härra president! suur tänu, proua volinik! käesolevaga on arutelu lõppenud ja hääletamine toimub homme kell kaksteist null null. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on Cornelis de Jongi raport teemal Euroopa Liidu lähenemisviis kriminaalõigusele. ja sõna on raportööril neljaks minutiks. ma tänan, president. kriminaalõigus ei ole lihtsalt üks järjekordne teema, vaid see on õigus, millega piiratakse süüdi mõistetute, süüdistatavate äh, õigusi ja teatud tingimustes siis piiratakse sellega nende põhiõigusi, aga selleks peavad olema korralikud põhjused. nagu väga selgelt on öeldud rahvusvahelistes inimõiguste instrumentides, aga ka põhiõiguste hartas on eh, tegemist põhimõtteliselt kahe ohuga. kõigepealt meie ise, poliitikud, oleme üks oht ja meedia on väga olnud alati huvitatud kriminaalstatistikast ja selle avaldamisest mis tähendab seda, et poliitikute jaoks on tegemist väga aktuaalse teemaga ja poliitikud äh, üritavad uusi seadusi välja pakkuda. ja see puudutab ka äh, karistusi, aga kui me mingeid uusi õigusakte Euroopa Liidus vastu võtame, siis selleks, et mingile ohule reageerida, aga tegelikult asi ei ole niimoodi. kriminaalõiguse eesmärgiks ei ole lühiajalist edu saavutada, enne kui suurendatakse karistusmäärasi või uusi seadusi luuakse, peab mõtlema nende tagajärgede peale, kas tõesti tahetakse rohkem kinni püüda äh, Eh, kurjategijaid või hoopis paremini neid integreerida ühiskonda ja lõppkokkuvõttes, kas ühiskond ikka on pikematest karistusmääradest huvitatud või võib-olla annaks paremini ära kasutada juba olemasolevaid õigusi ja teine oht, mis siin on, tuleneb Brüsselist. meie Brüsselis mm, eh, oleme saanud suure võimu ja aluslepingud on seda ajapikku suurendanud ja e, üritatakse nüüd e, rohkem seadusi ühtlustada ja harmoneerida, aga seda tuleb teha ainult siis, kui see tõesti on hädavajalik. meil on antud suuremad volitused kui varem ja seejuures on tähtis, et me peaksime oma volitustega kinni liikmesriigi traditsioonideks, austadaksime neid. ja selline hädapidurimenetlus mis on nüüd ette nähtud kriminaalõigusalastes ettepanekutes, et liikmesriik saab eh, talitada omatahtsi ja sekkuda, kui eh, seaduseelnõu läheb vastuollu liikmesriigi eh, traditsioonidega või avaliku korraga. see tähendab kõik seda, et kriminaalõigus ei saa areneda nagu muud õiguse liigid ja fragmenteeritud lähenemisviis ei ole siin ka vastuvõetav. kui muutma hakatakse praegust süsteemi, peavad selleks olema ikkagi väga mõjusad põhjused. ja kriminaalõigus kindlasti ei saa kasutada lihtsalt avaliku arvamuse kujundamiseks ja instrumendina tähtis on, et kui me kriminaalõiguse valdkonnas midagi ühtlustame, siis me peame tuginema statistilistele andmetele ja võib-olla õnnestub meil kasutada paremaid lahendusi kui kriminaalõiguslikke lahendusi, on vaja ikkagi kõigepealt läbi teha vajaduste test. ja tähtis on ka oma tegemistes olla sidus ja järjekindel. kõik Euroopa Liidu institutsioonid, sealhulgas Euroopa Parlament, peab selle peale mõtlema meil on vaja äh, koordineerimist äh, killustatud kriminaalõiguse vallas küll. ma tänan libe komisjonist kolleege, kes toetasid minu raportit ja institutsioonide vaheline töörühm, ma loodan, äh, tulevikus määratleb meile vajalikud normid, teeb seda koostöös Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga ning ma loodan, et tulevikus Euroopa Liidus uusi kriminaalõiguslikke meetmeid võetakse kasutusele ainult siis, kui see tõesti on vajalik. nüüd väikene muutus siin äh, presiidiumi lauas, äh, avatud mikrofon, äh, meie esimene kõneleja ei ole kohal ja seega saab sõna kohe härra Voss, kellel on üks minut. Ähm, suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada Cornelis de Jongi äh, sellesse teemasse panustamise eest, ta tegi seda väga hästi ja väga tasakaalustatult ja on väga hea, et me oleme tasapisi lähenenud ka sisulistele küsimustele. tal on täiesti õigus, kui ta ütleb, et igas liikmesriigis on kriminaalõigus erinevalt välja kujunenud ja seetõttu meil tuleb sellele ka erinevalt äh, läheneda kriminaalõigus on tugevaim instrument, mis meil on üksikisikute põhiõiguste piiramiseks, nii et äh, kriminaalmateriaalõiguse valdkonnas tuleks järele mõelda selle üle, kas mitte ei tasuks välja arendada kontseptsiooni, mis põhineb kõigepealt Euroopa Liidu äh, uurimismäärusel ja siis liigub sealt edasi, nüüd mul aeg sai juba läbi, ütleb kõneleja ja ma lõpetan siinkohal, aga me peaksime lähenema asjale kontseptuaalsemalt ähm, ja altpoolt ülespoole, tänan. suur tänu, härra Albrecht, järgmisena palun. tänan, juhataja, lugupeetud äh, proua Malmström, ma tahan öelda põhimõtteliselt sama, mis äh, härra Voski, väga oluline on, et me härra De Jongi heast raportist äh, nopiksime välja selle idee, et meil on vaja koordineeritud äh, strateegiat. kriminaalõigust ei peaks me edendama ainult äh, lühiajalise perspektiivi huvisid silmas pidades, vaid meil peaks olema silme ees pikaajaline strateegia, peaksime keskenduma eelkõige just sellele, läbirääkimistel nõukoguga on meil äh, väga keeruline seostada neid mõlemaid perspektiive ja kui me räägime siin äh, uurimismäärusest ja teatavate sätete paikapanemisest, siis parlamendil on tihtipeale olnud raske oma põhimõtteid läbi suruda ja siinkohal ootame komisjoni abi. härra Patten, palun järgmisena suur tänu! see raport kinnitab seda, mida, millest mina olen hoiatanud oma kodanikel Londonis ja Suurbritannias juba mõnda aastat ja nimelt Euroopa Liit tahab luua oma kriminaalõiguse süsteemi. see projekt on juba päris kaugele jõudnud ja üsna põhjalik, ma olen sellest äh, kirjutanud ka oma aruandes, vabadus, õiglus äh, ja vabadus äh, või hoopis Euroopa politseiriigi loomine Inglismaal meil ei ole teie kriminaalõiguse süsteemi vaja, meil on nimelt tavaõigus, mille kujunemiseks on läinud üle tuhande aasta. me, meie seaduse poolt loodud äh, turvalisuse dokumendid, Magna Carta, habeas corpus ja teised lükatakse lihtsalt kõrvale selle uue seadusandlusega ja lihtsalt mingisuguse dokumendi pärast inimesed seatakse ohtu mingi väikeste kuritegude eest võib mind panna aastateks kuudeks vangi. Inglise kohtud on öelnud, et nad kavatsevad kaitsta oma kodanike vabameelse vahistamise ja vangistamise eest. Teie eh, kriminaalõiguse süsteem teeb meie õigussüsteemiga sama, mis teie euro on teinud meie majandusega. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Pirker tänan, juhataja. me rääkisime sellest, äh, kuidas tagada Euroopa Liidu sisejulgeolekut. selle teemale keskendus eelmine raport, aga see on seotud ka praeguse raportiga. me võime igasuguseid strateegiaid välja mõelda, aga need tuleb ka rakendada. ja kui me kriminaal- õigusealaseid seda strateegiat Euroopa Liidus rakendada, siis igasugused meetmed on täiesti hambutud. nii et kui me räägime kriminaalõigusest, siis äh, tuleks harmoneerida üle ka kui Euroopa Liidu, loomulikult tuleb arvestada kohalike traditsioonidega, aga eesmärgiks peaks olema harmoneeritud kriminaalõigus, nii et me saaksime rakendada seda, mida me oleme sisejulgeoleku valdkonna tugevdamiseks öö, äh, otsustanud. ükskõik, kas me räägime siin piirihaldusest või küberkuritegevusest või millestki muust, suur tänu. suur tänu ja viimasena saab sõna härra Paška. tänan, austatud äh, proua volinik. ma olen nõus äh, sellega et äh, lepingud võimaldavad meil luua ühist kriminaalõigust, aga tee sinna saab olema väga tundlik ja keeruline. Euroopas on palju erinevaid traditsioone justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, mis on äh, pikaajalised, Briti kolleeg, äh, kellega ma olen nõus, ütles, et Ühendkuningriigi õigus läheneb teatud äh, probleemidele teisiti kui Mandri-Euroopa õigus, näiteks minu riigi õigus. minu koduriigis on äh, lähtutud Ungari traditsioonidest ja ma tean näiteks, et ka Põhjamaades on hoopis teistsugused reeglid. see kõik äh, toob endaga kaasa erinevused ja me peame lähenema asjale tundlikult proua Malmström, sõna teile lõppsõnaks. suur tänu, proua president, lubage mul tänada parlamendi raportööri, et ta võttis algatuse ja selle raporti koostas. see seostub väga hästi Euroopa Liidu kriminaalpoliitika äh, teadandega, mille me tegime eelmisel aastal komisjoni poolt ja mul on väga hea meel, et selle teatise eesmärk on saavutatud, nimelt debati käivitamine institutsioonide sees ja väljaspool. meie eesmärk oli, et komisjon võtaks kokku põhimõtted, mis on kriminaalõiguse suuna andvaks selleks, et jõustada uue Lissaboni lepingu alusel meie õigussüsteemi ja seega härra De Jongi raport on täiesti kaasaskäiv selle eesmärgiga. läbipaistvad õigused Euroopa kriminaalõiguse kasutamise kohta on üliolulised ja me oleme täiesti nõus raportööridega selles osas, et igasugune seadusandlus Euroopa Liidu tasandil peab arvestama lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtetega me teame loomulikult ja seda on ka tänane arutelu näidanud, seda, et kriminaalõigus on väga delikaatne teema, nimelt erinevate liikmesriikide vahel on õiguse süsteemid väga erinevad ja sellest tuleb äh, lähtuda ja seega on ülioluline, et me tagaksime selle, et põhiõiguste hartaga antud õiguseid kaitstakse ja et Euroopa Inimõiguste Konventsiooni sätteid järgitakse Euroopa kriminaalõiguse all. me peame teineteise süsteeme paremini mõistma selleks, et hinnata seda, kuidas on võimalik süsteeme, kus on vajalik ja võimalik omavahel läheneda, austades erinevaid äh, õigussüsteeme kõikides liikmesriikides. Euroopa kriminaalõigus peaks aitama Äh, jõustada Euroopa äh, poliitikaid, kuid äh, see on võimalik ainult mõnedes valdkondades, selle lisandväärtus võib olla väga suur, näiteks keskkonnakuritegude puhul. kaks väga olulist direktiivi selles osas võeti vastu aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, need olid esimesed instrumendid, mis Euroopa kriminaalõiguse all võeti vastu tavapäraste seadusandlike ettepanekute alusel. viljakas koostöö parlamendi ja komisjoni vahel, nende direktiivide vahel on sillutanud tee tulevaseks heaks koostööks me näeme, et väga olulised on Euroopa ühtsed normid ka siis, kui me räägime äh, insider tehingutest ja turu äh, Äh, moonutamisest, tõusetatud kuritegudest Euroopa turgude vastu on investoritel huvi, äh, huvi ja usaldusväärsus ainult siis, kui me saadame selge signaali selle kohta välja, et meil on ühtsed õigused. kui me nüüd räägime kriminaalõigusmeetmete sissetoomisest Lissaboni lepingu alusel, siis äh, leping kehtestab kümme euro kuritegu, mis on tõsised ja millel võib olla piiriülene mõju. ja see põhjendab, miks me, selle, miks meil on vaja teatavad karistused ja sanktsioonid ühtlustada, väga palju on saavutatud ettepanekud äh, eh, pärast Lissaboni lepingu vastuvõetust, näiteks see direktiiv, mis puudutab inimkaubitsemise vastast võitlust ja ka seksuaalse, laste seksuaalse kuritarvitamise vastane direktiiv. läbirääkimised on peaaegu jõudnud lõpule küberkuritegevuse äh, äh, alase direktiivi osas ning varade võõrandamise osas, kõik need algatused on seni panustanud sellele, et Lissaboni lepingu sätteid täidetakse ning miinimumreeglite ühtne tõlgendamine on väga kaugele jõudnud ning Euroopa Liidu kriminaalõiguse osas oleme näinud teineteisele lähenemist. selleks, et Euroopa Liidu kriminaalõigus oleks koherentne, selleks on vaja edasisi läbirääkimisi paljudes juriidilistes küsimustes, Euroopa Komisjon on ühe ekspertgrupi just kokku pannud ja esimest korda tulevad nad kokku juunis, anname teile ülevaadet sellest kohtumisest, tegemist on juristide, poliitikute ja teadlaste ühis Äh, töögrupiga. Nad räägivad väga tõsistest küsimustest seoses Euroopa kriminaalõiguse võimalikkuse ja käivitamisega. me toetame seda lähenemist, mis, mille, mille on võetud, mis on võetud resolutsioonis, näiteks meie, meie kriminaalõiguse teatis toetab ka seda, et kasutatakse lihtsamat keelt Euroopa Liidu seadusandluse loojate poolt kriminaalõiguse säteste koostamisel. seega komisjoni teatis eelmisel aastal ja see raport, mis täna ko-, kojas leidis suure toetuse, on alustala vaadjaks Euroopa uue kriminaalõiguse kujundamisel. ootan huviga koostööd parlamendiga, et saavutada üht, üksne eesmärk, et Euroopa oleks vabadusel, õiglusel ja turvalisusel põhinev ala. suur tänu! suur tänu, proua volinik! nüüd järgmisena proua Poskuurti raport naiste väljavaated Türgis kahe tuhande kahekümnendal aastal ja teil on sõna, proua Poskurt, neli minutit. lugupeetud